kallid kolleegid, ma palun, et te istuksite oma kohtadele. ma tervitan teid meie teisel tööpäeval, Euroopa Parlamentaarse nädala teisel päeval. tervitan kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid, samuti Euroopa Parlamendi esindajaid ja eksperte, kes olid nii lahked ja võtsid vastu meie küllakutse. ma ei hakka kordama eh, seda, et meie jaoks on äärmiselt oluline teha koostööd liikmesriikide parlamentidega selleks, et parandada meie ja loodetavasti ka teie parlamentaarse töö kvaliteeti täna hommikuse koosoleku koha pealt, nagu te teate, see on temaatiline, meie siin oleme Econ üks töörühm ja meie jagasime siis oma tänahommikuse töö kahte ossa. kõigepealt räägime Panama paberitest ja pahamaleketest, sellest, milliseid jätkumeetmed on parlamendid võtnud pärast neid paljastusi ja teine puudu-, töö, teema, mida me arutame, puudutab siis Pangandusliitu, Kapitaliturgude Liitu ja Euroopa ühisturgu finantsteenusteks ja tahaksin teile öelda, et tõenäoliselt me kõigile sõnasoovijatele täna sõna anda ei saa, aga me üritame siiski anda võimaluse sõna võtta nii paljudele kolleegidele kui võimalik ja prioriteet on äh, siis selline, et võimalikult paljude parlamentide esindajad saavad sõna. niisiis, ähm, iga parlamendi esindaja saab kaks minutit sõnavõtuks, ähm, kuskil kakskümmend, kakskümmend viis inimest siis äh, teema kohta. aga loomulikult sõltub kõneaeg ka sellest, kui palju sõnasoovi taotlusi meile esitatakse, niisiis sõnasoovi taotlusse vormid on teile välja jagatud täitke need ära ja kõigepealt alustame siis Panama paberitest. roosa paber on siin sõnavõtusoovi vormiks. täitke see ära ja andke saali teenindajatele. aga nüüd annaksin sissejuhatuseks sõna oma kolleegile Werner Langenile, kes on siis meie äh, uurimiskomisjoni esimees, mis uurib siis just nimelt maksudest kõrvalehoidumist ja Panama paberitega seonduvat. tere hommikust, daamid ja härrad! aitäh, et te täna siin olete. ma tahaksin jätkata saksa keeles, ütleb kõneleja ja tahaksin teid kõiki siin kogu südamest tervitada. täna koos Econi komisjoniga korraldame siis ühise äh, koosoleku, kus kuulame ära nelja eksperti. kõigepealt äh, professor Mark Piif, ähm, kes äh, on äh, olnud Panama uurimiskomisjoni liige koos professor Stiglitsiga ning ähm, meil on väga hea meel, härra Piit, et te täna siin olete ja meile oma teaduslikest kogemustest saate ülevaate anda Äh, siis on meil siin veel kolm äh, olulist äh, parlamendisaadikut erinevatest liikmesriikide uurimiskomisjonidest, Ette Groot Hollandist, siis Ahmed Ahmed Laiui, kes on Belgia erikomisjoni esimees, kui erikomisjon uurib siis Panama pabereid ja siis Kai-Jan Kreiner, kes on Austria äh, äh, riiginõukogu finantskomisjoni aseesimees, nii et, et ma arvan, et meil on väga hea alus tänasteks aruteludeks ja lühikeseks sissejuhatusena tahaksin natukene rääkida tööst äh, kaks tuhat neliteist parlament lõi kaks eri komisjoni, takse üks ja takse kaks ja seal me tegelesime põhiliselt äh, Äh, Luksemburgi lekete teemadega ja maksustamise alaste eelotsustega. Äh, need on äh, küsimused, mis on ka liikmesriikide pädevuses ja mis mitte üksnes ei moonuta konkurentsi, vaid pakuvad ka eritingimusi suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele. me oleme koostanud kaks raportit, te olete nendega tuttavad ja me loodame, et siis ka teie olete sellega tegelenud. Panama paberite komisjon loodi pärast seda, kui tuli avalikuks ähm, siis äh, Mossack Fonseca dokumentide leke. Äh, neid oli tohutult palju, kaks koma kaheksa terabaiti ja see komisjon tegutseb siis natuke teistsuguste asjadega, mitte äh, praeguse seaduse alusel aset leidnud konkurentsimoonutustega, vaid kõigega, mis on seotud rahapesuga Äh, narkoraha, äh, korrup-, äh, korruptsiooni, kuritegevuse rahaga ja maksudest kõrvalehiilimisega. ja meie lähenemine on natukene teistsugune selles komisjonis ning seetõttu leian ma, et on äärmiselt oluline, et me oma tööd Äh, teeme niimoodi, et kaasame teadlased, teeme seda teaduslikul tasandil, täna on meil siin professor Mark Piit ja teiselt poolt kuulame ära ka need inimesed, keda asi puudutab, äh, vabaühendused näiteks, näiteks äh, ka nõuandjad, uurijad, pangad, nii et, et me saaksime siis selgust, millised on üleüldse võimalikud lähenemised ja sellel teemal on rahvusvaheline mõõde. Panama on tegelikult ainult sünonüüm ülemaailmse äh, liikumise jaoks, ähm, mis äh, mille eesmärk on siis ähm, offshore firmade kaup, äh, kaudu lihtsalt raha varjata ja me saame aru, et läbipaistvus on äärmiselt oluline asi on äh, äh, miljardites eurodes, äh, mis lihtsalt jäävad maksudena maksmata, niimoodi muudavad raskeks solidaarsuse osutamise või kahjustavad solidaarsust septembris kaks tuhat kuusteist alustas see komisjon siis oma tööd. me, meie töö kestab üks aasta ja või seda võib pooleks aastaks pikendada veel Äh, ja Euroopa Parlamendil on siis uurimisõigus, mis meile on antud Lissaboni äh, lepinguga, äh, artikkel kakssada kakskümmend kuus ja liikmesriikide parlamendil selles küsimuses ei ole sanktsioonide võimalust. me oleme aga viidanud sellele, et me oleme valmis, kui meile parlamentidest külalised tulevad, andma neile võimaluse sõna võtta, me ei saa neile mingeid sanktsioone lubada, see on jah probleemiks Äh, äh, see on vajalik selleks, et parlamendi uurimisõigust parandada ja see raport, mille me oma töö lõpuks koostame, peab sisaldama soovitusi äh, seadusandluse kohta, mis praegu jõus on. me alustame Malta, Luksemburgi, Suurbritanniaga järgmisel nädalal ning vaatame, kuidas siis parandada ka koostööd Euroopa Liidu ja USA vahel antud küsimuses. me oleme ära kuulanud väga paljud professorid ja räägin siis lühidalt, millised, milliseid seaduseid meil vaja oleks Euroopa Parlamendi arves Äh, kõigepealt neljas rahapesudirektiiv, sellest peaks saama nüüd varsti viies, siis äh, riigidepõhine aruandlus, ähm, siis ähm, ettevõtete tulumaksu ühine baas, ähm, need on kõik sellised äh, nõuande, soovitused, mis tulid juba takse üks ja takse kaks komisjonist ja Äh, äh, samuti on vaja tegeleda selliste varifirmadega nagu äh, need, neid kogu maailmas ette tulevad, praegu see teema on külmutatud, siis patendide pealt tehtud soodustused ja kõik sellised teemad me teame, et Apple'i juhtum Iirimaal ja Amazoni juhtum Luksemburgis on äh, mis, ähm, tegemist on äh, ettevõtetega, mis maksavad äh, asukohariigile ainult väikese osa oma käibe pealt maksudena äh, ja niisiis, ähm, tegemist on äh, äh, lähenemisega, mida suured äh, ettevõtted Euroopas väga palju kasutavad, need on ainult osa nendest Euroopas teenitud kasumitest maksustatakse, Apple Iirimaal maksab kohutavalt vähe ja näiteks Amazon maksab ainult kuskil neli protsenti, niisiis Äh, ähm, äh, Apple, Amazon, Starbucks, äh, nendega teemadega meie komisjon tegeleb ning ähm, konkurentsivolinik on otsustanud, et Apple kolmteist miljardit eurot peab Iirimaal maksma siis nii palju makse, kolmteist miljardit eurot. see on ainult seetõttu võimalik, selline olukord praegu, et Ameerika seadustes on lüngad, Ameerika seadused ütlevad, et kasum, mis teenitakse maailmas mujal, eh, kui need viiakse offshore firmadele, eh, siis eh, Ameerika maksuseadused hakkavad nende kohta kehtima alles siis, kui nad jällegi Ameerikasse tagasi tuuakse. nii et, et Apple võib panna kolmteist miljardit eurot kuskile maksuparadiisi ning ainult miinimummakse selle pealt maksa Äh, samas Iirimaal on Apple'i käive äh, tood näiteks äh, tohutult suur ja ta saab seda paljudest riikidest, Venemaalt, Aafrikast ja nõnda edasi. niisiis Äh, sellise, selle asjaga tuleb tegeleda ja väga oluline on selleks asutustevaheline äh, koostöö, rahvusvahelised kokkulepped ja me kõik teame, et meie pädevus on piiratud, sellepärast et maksuküsimused on liikmesriikide pädevuses. aga meie oleme veendunud, et on vaja avaldada rahvusvahelist äh, survet, et maksuküsimuses oleks rohkem õiglust. nii palju siis hetkeseisust ja tõenäoliselt aasta teisel poolel Äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teisel poolel esitame oma lõppraporti. Äh, Jeppe Kohvort on üks meie raportööridest Sotsiaaldemokraatide erakonnast ja äh, Peeter Jetsek Liberaaldemokraatide erakonnast on teine raportöör, nii et taanlane ja Tšehh on meie raportöörid, aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra Langen ja nüüd saab esimesena sõna professor Piit, palun. esimees, daamid ja härrad, suur aitäh selle küllakutse eest. Äh, nagu vesi äh, otsib kõige madalamat paika, nii räpane raha öö, äh, öö, voolab sinna, kus reguleerimist on kõige vähem Äh, Panama paberid kinnitavad seda, mida me tegelikult juba ka varem teadsime. üheks stsenaariumiks on äh, see, et advokaadid ostavad varifirmasid ja korraldavad äh, kahtlaste rahade investeerimist sinna, kasutades kohapealseid pankasid ja need pangad ilmselt ei ole valmis tegema koostööd välismaiste seadusandjate või korrakaitseorganisatsioonidega ja ometigi me lubame, et meie Ülemeremaa territooriumid ja sõltuvad territooriumid äh, Panamad, Liechtensteinid, äh, teised selliseid asju teevad. kui vaadata neid dokumente, millele esimees juba viitas, siis te näete, et väga palju on siin maksupettureid, ettevõtteid, kes kasutavad offshore firmasid maksude optimeerimiseks, iseäranis läbi siirdehindade, aga ka ametnikud, ministrid, presidendid kes lihtsalt peidavad oma vara, äh, äh, mida nad ei oleks saanud ametiajal legitiimselt teenida ja siis loomulikult organiseeritud kurjategijad, äh, inimkaubitsejad, narkokaubitsejad, samuti laste prostitutsiooniga tegelejad. lugege lihtsalt Obermeieri raamatut minu enda kogemused peegeldavad kõike seda, millest ma teile just rääkisin Eh, ma olin rahapesuvastase rakkerühma liige ja kakskümmend viis aastat OECD era-, altkäemaksu töörühmas ja olen ka ÜRO toiduprogrammiga eh, tegelenud, nii et, et olen selle asjaga pidevalt kokku puutunud, tuhandeid kordi. härra esimees ütles, et asi ei puuduta ainult Panamat. Panama on vaid üks näide aga see puudutab ka Panamat siiski. peatuksin kiiresti ka Panama teemal. Ähm, Panama teeb praegu suuri jõupingutusi, vähemalt räägib õiget juttu, aga ausalt öelda möödunud nädalal äh, Mossack Fonseca uurimis tuli ajuti-, uurimine tuli ajutiselt peatada äh,. Äh, seda nõudis Panama ülemkohus äh, ja teine juhtum, mis meieni või uudis, mis meieni jõudis möödunud nädalal, oli see, et Panama valitsus ei soovi uuesti läbi vaadata neid korraldusi Brasiilia ehitusfirmale Odebrecht, kuigi ettevõte tunnistas, et ta maksis viiskümmend üheksa miljonit nendele inimestele, kes äh, lepingute üle otsuseid langetasid, lepingute väärtus oli seitse miljardit eurot eurot. nii et, et no ma ei tea, te peate ise otsustama, kas Panama suhtumine on tõsine või ei. aga tulles nüüd üldisemalt teema juurde tagasi, tegu on ülemaailmse probleemiga ja see puudutab meid kõiki. see kas siis algab meist või meie juristid annavad sellesse kõigesse oma panuse. kui me tahame asju muuta, siis me peame olema üsna julged Äh, tegelikult me juba oleme õigel teel, tuleb öelda. Äh, te olete korduvalt äh, kuulnud tulu saavate omanike kindlaks tegemisest. oleme, finantsinstitutsioonid räägivad sellest ja see on maksude aspektist väga oluline. kui me tahame, et ettevõtete või kui me tahame, et institutsioonide vahel oleks automaatne infovahetus, siis peab ju teadma ka, kellele mingi konto kuulub ja see on oluline seadusandjatele ja korrakaitseorganitele. praegusel eh, hetkel on minu arvates puudus just tõsisest soovist asju rakendada Äh, ja ma ütlen, mida ma siis mõtlen konkreetselt. Äh, minu enda kodumaal Šveitsis näiteks on klassikaline lähenemine olnud selline, et äh, juristid iseäranis Genfis ostavad ähm, Mossack Fonseca ähm, haruettevõttelt Genfis teenuseid aga seda teevad ka teised, mitte ainult juristid, näiteks maksunõunikud ja nõnda edasi kes äh, lähevad nii-öelda tavalisest äh, tegevusest kaugemale ja äh, hakkavad ise finantsteenustega tegelema. ja see on teie jaoks väga oluline teema, kus te praegu tegelete neljanda rahapesuvastase direktiiviga. millal saab juristist ise tegutseja finantssektoris? tegemist on tõesti väga tundliku teemaga ja siit küsimus, mida me peaksime siis tegema, minu esimene ettepanek oleks järgmine. Äh, vaadake väga tähelepanelikult, kellele te ametialaseid privileege annate minu arvates Mossack Fonseca ja juristid, kes ähm, nendega koostööd teevad, nende teenuseid ostavad selleks, et selliseid äh, finantsstruktuure üles ehitada, ei ole juristid. Neile ei tuleks anda mingisuguseid professionaalseid privileege või vähemalt mitte selliseid privileege, mis on seotud korrakaitsega ja see olekski minu lahendus status quo'le, kui te ma välja pakkusin, kui te vaatate neid raporteid, mis ma koos Joe Stiglitsiga olen äh, koostanud, see raport on siin ukse taga, te võite selle sealt võtta äh,. Äh, selle pealkiri on Kuidas võidelda varimajandusega ja meie lähme tegelikult palju kaugemale kui see, mis siin raamatutes ki äh, tavaliselt kirjas on meie tahaksime, et oleksid äh, tõesti sisukad ettevõtete registrid globaalsel tasandil ja mis see tähendab sisukas? see tähendab, et seal on kirjas tegelikud inimesed, kes neid ettevõtteid omavad. seal ei ole mingit eestkostjat või, või koristajate nimed kirjas. näiteks Mossack Fonseca koristaja nime, kes on nime poolest direktor, vaid tõelised inimesed on, on need inimesed, kes ettevõtetest tulu saavad. Te võite öelda, et tegemist on suure sammuga ja see on keeruline ja tõstatab väga palju tehnilisi küsimusi. milline on see künnist, kust alates midagi tuleb nõudma hakata ja nõnda edasi. ma olen nõus, see on õige. me ei pea hakkama siin praegu üksikasjadesse laskuma, aga ma olen veendunud, et selline eh, reguleerimine on tehtav Te võite ju öelda, et eh, võib-olla lõppkokkuvõttes on meil jah, kõik ähm, Äh, need nimed seal registris kirjas, aga äh, asja mõte on see, et meil oleks avalikkusele kättesaadav register, kus me kutsume kodanike ühiskonda, meediat kontrollima, kas need inimesed on tõesti need, kes nad on. ja oleks väga piinlikkus tegev, tegev, kui äh, seal on mõni, kirjas mõni inimene, kes tegelikult isegi lugeda või kirjutada ei oska, nii et, et see oleks tõesti väga oluline äh, samm ja ähm, see on väga lihtne, ähm, aga seda ellu rakendada suhteliselt keeruline. ja ähm, minu arvates oleks äärmiselt oluline just nimelt praegu, et teie panete paika äh, selle, mida offshore firmadega teha, et te peate olema kindlad, isegi kui populistid teisel pool Atlandi ookeani üritavad teile survet avaldada, aitäh Much, uh, aitäh, äh, professor, selle äärmiselt huvipakkuva sissejuhatuse eest ja ka konkreetsete ettepanekute eest, mis te tegite ja kindlasti oma õigusloomelise töö raames anname endast parima selleks, et äh, olukorda parandada. et Groot nüüd äh, Hollandi parlamentaarse komisjoni äh, liige maksuküsimustes, palun. Thank you very much. suur aitäh, lugupeetud esimesed kolleegid. Hollandi parlamendi ja parlamendikomisjoni äh, Ehm, maksustruktuuride uurimisrühma eh, nimel tahaksin eh, ka oma kolleegi sotsialistide seast osalema siin koosolekul. Panama leke pakkus meile uue, uut infot selle kohta, kuivõrd laialt levinud on maksudest kõrvalehoidmine ehm, ka Hollandi parlamendis oleme me sellest tulenevalt nüüd eh, suuremat tähelepanu küsimusele pööranud. rahanduskomisjon äh, Hollandi parlamendis lõi äh, töörühma, e-, mille eesmärgiks on äh, uurida maksustruktuure ning vaadata, kas ka muude uurimisvahendite kasutamine on vajalik. seal osaleb kaksteist eksperti, fondide esindajad, maksunõustajad, teadlased ning äh, samas me võtsime, kiitsime heaks äh, väik-, mini-uurimisvahendi. Äh, tegemist on lühiajalise vahendiga, et selleks ning selle kasutamiseks ei ole vaja pikka ettevalmistust. põhimõtteliselt see uus vahend tähendab seda, et vande all võib küsitleda see sarnaneb Ameerika Ühendriikide kongressi kuulamistega. Äh, meie parlament kiitis enamusega heaks need sammud ja viis parlamendiliiget kuuluvad sellesse komisjoni, komisjon tegeleb erafondide küsimusega ning äh, ka raamatufirmade äh, küsimus, riiulifirmade küsimusega. me vaatame, kuidas maksunõustajad tegutsevad, kuidas maksuskeeme praktikas luuakse. nagu te kõik teate, Holland on üheks äh, suurimaks sõlmpunktiks, kus käivad läbi rahvusvahelised rahavood, äh, muuhulgas ka riiulifirmadelt ning äh, tihti näitavad nad, et nende tegevus on Hollandis see võib iseenesest olla täiesti seaduspärane, aga küsimus on selles, kas seda me ka soovime majanduslikus või eh, sotsiaalses plaanis või kas see on meile vastuvõetav. fondide ning eh, maksunõustajatega eh, neid küsimusi arutades loodame me olulist infot välja selgitada. me plaanime selle aasta kevadel pärast üldvalimisi äh, läbi viia kuulamise uurimise raames ning see saab olema avalik. ma loodan, et järgnevatel aastatel te tegeletakse tõsiselt maksustruktuuri küsimustega OECD ning Euroopa institutsioonid on juba päris palju edusamme saavutanud. aga vastutus on, lasub meil kõigil muuhulgas ka liikmesriikide parlamentidel ja ka Hollandi omal, aitäh! Thank you very much! suur aitäh! järgmine kõneleja Ahmed Ahmed Laue, Belgia Panama dokumentide erikomisjoni esimees. suur aitäh! aitäh kutse eest osaleda täna teie töös tahaksin teile meelde tuletada seda, et Belgias loodi erikomisjon Panama äh, dokumentide kohta ja maksuparadiiside ning äh, offshore struktuuride kasutamise kohta. Belgia parlamendis oli suur äh, toetus sellele, sellepärast et iga kord, kui tegemist on rahvusvahelise pettuse juhtumitega ajakirjanduses, Panama dokumendid, LuxLeaks ja nii edasi, siis ikka selgub, et suur hulk Belgias asuvatest juriidilistest üksustest samuti on seal neis skandaalides osalised. seda komisjoni ei loodud aga mitte selleks, et läbi viia parlamentaarset uurimist, see ei ole uurimiskomisjon, see tähendab seda, et pädevus on väiksem sellel on ka üks äh, põhjus, nimelt samas on meil äh, teatud küsimused äh, kohtus arutelul ning seetõttu loodi ka erikomisjonide uurimiskomisjon, et mitte sekkuda teiste asutuste töösse. seitsesada juhtumit, seitsmesada nime tuli siis välja Panama dokumentides ning kakssada kolmkümmend üheksa äh, toimikut äh, alustati sellega seoses Belgias, need on endiselt avatud ning samas on ka äh, kohtu tasandil algatatud uurimine, kus osaleb OCDFO eriüksus siis. samuti politsei, riik, keskpank kes kontrollib äh, vahendajaid, kuid ka teised pangad, neli suurt panka äh, ja teised spetsialistid, kohtunikud, äh, uurivad kohtunikud osalevad ja kas siin teie oma töös olete nendega kokku puutunud ja kuulamistel on nad osalenud? sellest tööst on välja tulnud juba see, et puudu on koordineerimisest erinevate äh, riigiasutuste vahel, kes tegelevad maksupettusega. me näeme, et maksuasutused, kohus, rahapesuvastased üksused eh, ja nii edasi, kõikide nende vahel info ei eh, ringle piisavalt. tööd tehakse, kuid eh, tõepoolest piisavalt ei ole infovahetust ning siin on võimalik olukorda parandada. teiseks korratakse pidevalt, et meil ei ole ühte ühtset Euroopas, Euroopa maksuparadiiside nimekirja. ka Belgias endas on, on erinevusi neis küsimustes, aga me tahaks sellist nimekirja, sellepärast et see aitaks paremini võidelda kõnealuse väga kahjuliku nähtuse vastu. Pierre Moskovitši rääkis ka sellest ja ta kutsus üles ja ta lubas võimalikult kiiresti edasi liikuda äh, meetmetega. me näeme samuti, et keskpank, äh, mille kohustuseks on välja selgitada need mehhanismid, mis võimaldavad panga tasandil maksupettust läbi viia, ei ole veel mingeid tulemusi andnud. seega tahaksime ka keskpanga rolli äh, tugevdada samuti tahame Euroopa ametit äh, võistlemaks maksupettuse vastu, maksuparadiisi vastu, äh, selle rahvusvahelisel tasandil, sellepärast et ega petturid riigipiiri ei tunnista ning äh, sellest tulenevalt meil on vaja omavahelist koostööd tugevdada ning lõpetuseks tahaksin veel juhtida teie tähelepanu järgmisele. täna me peame tugevdama õiguslikku raamistikku, mis võimaldab piirata vahendajate tegevust, olgu tegemist siis pankade või äh, advokaatidega, äh, kes tegelikult osalevad äh, väga aktiivselt taoliste pettuseskeemide koostamisel. suur aitäh! Kajan Kreiner, Austria riiginõukogu äh, finantsküsimuste aseesimees komisjoni um,. Was... suur tänu, Austrias oli üks pank, mida mainiti läbivalt äh, Panama dokumentidega seoses, väike piirkondlik pank, mis kuulus väikesele Austria provintsile, Šveitsi ja Liechtensteini piirialal ja tegelikult see oli ametivõimude tähelepanu alla sattunud juba varem, äh, kuivõrd äh, sellel pangal olid oma eri, ärisuhted Liechtensteiniga ja selle tulemusena meie piirkondlikus parlamendis moodustati erikomisjon selleks, et uurida selle panga küsimust ning äh, vastav äh, raport äh, tuleb välja sel nädalal tõenäoliselt. ja panga nõukogu astus tagasi, ärimudelid muudeti ja neil ei tohi olla mitte mingisuguseid ärisidemeid äh, enam äh, nii-öelda maksurabadega ega mingisuguste variettevõtetega ähm, kolmandate riikide reguleerimisalas. ja need on otsused seoses panga tulevikuga koostöös äh, piirkondliku parlamendiga ja liikmesriigi par-, parlamendiga on meil võimalus äh, olnud töötada välja kolm sammast oma koostöös, kõigepealt läbipaistvus, avalikud äh, ettevõtete registrid, äh, mis sisaldavad ka usaldusühinguid ning nende kasusaajaid omanikke, sellised registrid peavad olema avalikkusele kättesaadavad ja meie sarnane süsteem on olemas ka Saksamaal kust saab vastavast registrist vaadata peamist infot ettevõtete, aga ka usaldusühingute kohta. siis äh, läbipaistvusega seoses äh, tahaksin ma veel rõhutada ka seda, et äh, variettevõtteid meil ei ole vaja, meil ei ole vaja riiulifirmasid, need on ainult maksupettusteks loodud ning toovad kaasa ainult täiendava, täiendava segaduse ja öö, need tuleb lihtsalt keelustada. teiseks, hea juhtimine, teabevahetus ettevõtete kohta, maksuotsuste kohta. meil on mitmeid äh, algatusi juba tulemas äh, Euroopa direktiivide kaudu, aga me peame mõtlema sellega seoses ka selle peale, kuidas äh, rikkumistest täitajaid kaitsta ja ma ei pea siin silmas mitte ainult ajakirjanikke, ma arvan, et sõnavabadus juba kohustab meid neid kaitsma kuid me peame ka teisi rikkumistest teatajaid kaitsma, sellepärast et loomulikult ärisaladused on olemas, aga ärisaladus ei tohi kunagi seisneda maksupettuses ega ärisaladus ei tohi aidata kaasa rahapesule sellised saladused ei ole kunagi ärisaladused ning kui sellist ettevõtte kohta käivat teavet avaldatakse, siis inimene, kes seda teavet edastab, peaks ka olema riikide ning valitsuste kaitste all teda ei tohiks kohtu ette vedada selle eest. ja kolmas koostöö alussammas oli õiglane maksustamine iseäranis hargmaiste ettevõtete jaoks see ei tähenda mitte ainult riigipõhist aruannet, millega lähevad asjad päris hästi, aga ma arvan, et me peame ühtlustama oma maksusüsteeme ettevõtete suhtes, kes rahvusvahelisel tasandil äh, tegutsevad, ettevõtted tegutsevad äh, riigiüleselt ja seetõttu meil on vaja ka äh, riigiülest reguleerimist, ettevõtete ühtset konsolideeritud maksubaasi, miinimummaksustamise süsteemi ning maksukoridore. me ei taha, et siin toimuks võistlus selle üle, kes vähem makse saab maksta kasutades ära erinevate riikide maksusüsteeme. me peame ka vaatama seda, kes aitavad hargmaiseid ettevõtteid ning ka mitmeid rikkaid inimesi, kes üritavad oma õiglasest maksukoormast kõrvale hiilida. pangad, maksunõustajad tuleb tähelepanu alla võtta ning raamatupidamise ees kirjad äh, nii peavad olema paigal, paigas Euroopa tasandil, mitte niiviisi, et äh, eraettevõtted ise otsustavad äh, oma reeglite üle. meil on vaja aruandluseeskirju, äh, millest lähtuvalt maksust, äh, maksumäärad paika pannakse ning need peaks olema üldiselt kehtestatud ja võib öelda, et jah, loomulikult on äh, osa maailmast peab nendest kolmest alustalast kinni, millest ma siin rääkisin, lähtub sellest kolmest koostöösambast, aga on neid, kes seda ei tee. ja kui keegi saadab raha kuskile Äh, piiriülesesse riiulifirmasse, äh, siis tuleks rakendada piirimaksu ja see piirimaks peaks olema nii, äh, peab olema umbes kolmkümmend, kolmkümmend viis protsenti lähtuvalt kaotav, kaot-, kaotavast maksutulust. see aitaks ära hoida seda, et raha suunatakse maksaparadiisidesse või läheb lihtsalt rahapesuaparaatide kätte jah, ma saan aru, et see tundub, et see on liiga lihtsustatud süsteem, aga tuleb igal juhul lähtuda sellest kolmest koostöösambast, kas pead nendest põhimõtetest kinni või mitte, kas maksad makse ja oled nii-öelda heade maailmas või hiilid neist kõrvale ja oled teises maailmas. ja nüüd annan juhtimise üle Bernarile. Uh, aitäh! nüüd uh, on meil võimalus uh, meie nelja esinejaga, iseäranis professor Mark Piitiga teemat arutada. ta on koos professor Joosep Stiglitsiga äh, teinud äh, ettepaneku, mida teha varimajandusega. Äh, need ettepanekud on väga tõhusad ja väga head, mul on kolmteist sõnavõtusoovijat. esialgselt me nägime ette, et anname sõna kolmele eh, rahvusparlamendi saadikule ja siis ühele Euroopa Parlamendile, nüüd on meil juba neliteist sõnavõtja, sõnavõtusoovijat. niisiis eh, ja meil, me üritame nüüd olla paindlikud ja ma palun, et kui te esitate küsimuse ühele meie neljast kõnelejast, siis te nimetate ka, kellele te küsimuse esitate Äh, selleks, et aega hästi planeerida, on siis äh, kaks äh, minutit on teil kõneaega ja alustame Malta saadikuga. Jason Atsubadi, palun, teil on sõna. Thank you very much. The Maltese president. suur tänu, Malta eesistuja jaoks on see eesistumine uhke hetk ja meie hulgas on palju neid, kes on valmis olnud võidelda, me oleme valmis võitlema sellise tegevuse vastu, mis, millest me siin täna räägime. meile jaoks on üsnagi häbiväärne see, et Panama dokumentide skandaal on heitnud val-, halba valgust meie eesistumisele. jääb mulje, et meie oleme see ainus riik, kus on ametis oleva ministri finantstegevus sattunud tähelepanu fookusesse. ja meil on va-, asjakohane see minister ei oleks mitte kunagi saanud teenida selliseid summasid äh,, nagu kõne all olid äh, ja äh, on selge, mis äh, oli tema motivatsiooniks, kui ta otsustas äh, tegutseda paksuparadiisis. aga Äh, praegu on olnud meeleavaldused äh, ning äh, seda ignoreeritakse, see minister, kellest me räägime, osaleb Energianõukogu töös, nii et see on hoobiks Malta rahva pihta ja see on ka Euroopa tasandil tähtis probleem. valitsused Äh, valitsuste, meie valitsus ütleb, et nad peavad kaitsma äh, seda, mida tegelikult ei peaks kaitsma. parlament ei ole äh, läbi viinud uurimistegevust ega moodustanud uurimiskomisjoni ja, ja miks võiks see kõnealune minister käis rahapesualastel aruteludel. me tahame, et võetaks vastavaid meetmeid ning kõnealune minister teeks koostööd Panama dokumentide komisjoniga ja uurimiskomisjonidega meie valitsus on keeldunud tegemast äh, koostööd, politseikomissar äh, on äh, astunud omalt poolt samme viis korda, et ühendust võtta. see saadab selge sõnumi, et korruptsioon ja rahapesu ei ole teemad, millele keskenduks meie praegune valitsus, otse vastupidi, need, need nähtused saavad lokata nii, kui süda lustib. aitäh Äh, kahekümne üheksandal meil on vaja, äh, plaanis arutada siis ka Malta esindajate seda küsimuse, me kutsume kohale ka advokaadid, kinnisvara, varahaldajad ja me kutsume kohale ka Malta äh, finantsministri, nii et, et äh, need asjad, millest te rääkisite, nendega me tegeleme ja nüüd järgmisena saab sõna äh, Michel Andree Prantsuse senatist. palun, kus ta on? Euh, lugupeetud esimees, tervitan teid kõiki ja äh, minu jaoks äh, on tõesti tegemist suurepärase võimalusega siin viibida täna hommikul. võitlus maksupettuse vastu rahvusvahelisel tasandil mobiliseerib juba aastaid meie rahanduskomisjoni senatis. pärast Panama leket oli eh, reageerimise kohe, alates maist kaks tuhat kuusteist oleme me kuulamisi korraldanud eh, ka ühes suures Prantsuse pangas, mida selle mm, lekkega koos mainiti. meie eesmärgiks oli mõista, kuidas selline pettus oli võimalik hoolimata vahenditest, mis liikmesriikides on alates kahe tuhande üheksandast aastast. Eh, see mm, hävitas usalduse finantssüsteemide vastu ja näitas, et Äh, OECD standarditest hoolimata oli võimalik jätkata vanal viisil. mida me siis tegime, me äh, uurisime juriidilisi skeeme, mis võimaldas sellist äh, pettust muuhulgas ka maksude reguleerimise süsteemi, mis loodi Prantsusmaal Maksuameti poolt alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, on läbi vaadatud üle neljakümne seitsme tuhande maksumaksja taotluse ja kuus koma kolm miljardit eurot äh, nõuti lisaks sisse seeläbi. samuti uurisime äh, pangaregulaatorid äh, vallas toimivad, nimelt on seal konsensus info kohta, mida saab vahetada. vabandust, ei ole konsensust neis küsimustes, samuti info kohta, mida saab siis vahetada Euroopa Liidu tasandil. siinkohal nõustun sooviga, et loodaks maksuparadiiside nimekiri Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Parlamendi komisjoni töö neis küsimustes on samuti meie jaoks oluline ning see leiab kajastamist ka meie internetileheküljel me leiame, et liikmesriikide parlamentide osalus on väga oluline. Eh, Prantsuse senat eh, oma töös ei ole eksinud, kaks tuhat üksteist eh, keeldusime Panama ning Prantsusmaa vahel sõlmitavast maksualasest kokkuleppest, aitäh! aitäh, proua Andre, järgmisena Joachim Bosch Saksa Bundestagist, palun härra Bosch, kallid kolleegid me oleme Euroopas kesksel kohal võitluses maksudest kõrvalehiildimisega, aga me ei suuda sellega tegeleda, sellepärast et Euroopa on selles küsimustes huvide osas lõhestunud. meil on inimesed, kes kaitsevad maksudest kõrvalehiilimist ja maksude varja ja sissetulekute varjamist ja neil on äh, Äh, mõjukad ametikohad, äh, näiteks Theresa May või ka mitmed sotsiaaldemokraadid. Nemad kaitsevad maksupettust ja maksudest kõrvalehiildumist ja niikaua, kui see olukord ei muutu, kallid kolleegid, siin Euroopas, kus need liikmesriigid, Beneluxi riigid, Malta kui ne-, Küpros, kui nendega midagi ei muutu, siis ei muutu midagi. populism Euroopas jätkub ja asja ei äh, aeta korda Äh, nii et, et senikaua, kui ei ole äh, nimelist vastutust ka minu erakonna liikmete poolt, siis ei muutu mitte midagi. Äh, Jan Graineriga olen ma samuti nõu, et meil ei ole mingeid ratsionaalseid põhjusi varifirmade loomiseks, me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et sellega võidelda. ja kolmandaks läbi Malta Äh, äh, toimuvad sellised asjad, aga ka, ka Luksemburgis äh, ja teises Äh, Euroopa Liidu asutajate riikides toimuvad äh, lihtsalt äh, sellised asjad, et raha paigutatakse maksuparadiisidesse ja sellega tegelevad Euroopa Liidu liikmesriigid, kes panevad raha firmadesse, mis asuvad mustas nimekirjas olevatesse riikidesse. kui me sellega midagi ette ei võta, siis ei suuda me rahapesu vastu võidelda, me ei suuda maksudest kõrvalehoidmise vastu võidelda, me ei ole tõhusad ja me ei tegele ausalt Euroopa maksumaksjate huvides, eh, väikeste ettevõtete huvides. me tegutseme ainult nende huvides, kes teenivad miljardeid. sellele tuleb lõpp teha, kallid kolleegid. aitäh, härra Bosch. jah, delegeeritud eh, komisjoni poolt välja pakutud delegeeritud õigusakti me eh, arutasime Strasbourgis möödunud korral ja me kiitsime heaks need mustad maksuparadiiside nimekirjad. Äh, nii et, et me tõesti tegutseme siiski samas suunas ja nüüd meie sisereeglite äh, kohaselt peaks sõna saama nüüd Euroopa Parlamendi saadik ja Peeter Siimon on Euroopa Parlamendi saadik Saksamaalt, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees äh, jätkaksin just, jätkaksin sealt, millega eelkõneleja lõpetas, härra Bush Bundestagist meil ei ole Euroopas ähm, mitte äh, probleem selles, et teised meile probleeme tekitavad, äh, vaid äh, mitte, mitte pahamaa rahandusminister, vaid teised. meie probleem on Euroopa ise, sest Euroopa ei suuda ähm, kontrollida seda raha, mis Euroopa piire ületab, kas see raha on ka korralikult maksustatud. ning asi on seadustes Äh, meil on piisavalt palju siin inimesi, kes tulevad riikidest, kes on äh, teinud endale ärimudeliks teistelt riikidelt maksude varastamise äh, ja ma tahaksin öelda kolleegidele, tõesti, ma põlgan seda, mida te teete, näiteks seda, mida te teete Maltas. me me ei räägi siin mingitest pisikestest summadest, me räägime sellest, kuidas Euroopa riigid üksteise jalge alt pinda õõnestavad, sellel pole solidaarsusega mingit pistmist ja sellel ei ole mingit pistmist ka maksukonkurentsiga. kui äh, äh, näiteks suured ettevõtted maksavad äh, makse vähem kui üks protsent ja teised maksavad tohutult palju, siis on Euroopas ikka midagi väga valesti ja ma arvan, et meie siin parlamendis peame sellega tegelema, kui me tõesti tahame, et Euroopa koos püsiks, me peaksime avaldama liikmesriikidele survet, et nad siin Brüsselis eh, teeksid palju konstruktiivsemat koostööd kui varem ja esimene samm oleks, et toimuks automaatne infovahetus maksustamise teemadel eh, ja eh, Euroopa Komisjon peab seda samuti nõudma maksudest Äh, tuleb anda äh, maksupolitseile infot, äh, mida ta vajab selleks, et maksudest kõrvalehoidmise eest, kõrvalehoidmise vastu võidelda ja me peame tõesti andma Euroopa Komisjonile kõike infot, mis vaja, nii et, et me peame tegema korralikult oma kodutöö. ja tegema, nagu ma ütlesin, aitäh, aitäh selle suurepärase ettepaneku eest, me oleme tuttavad Panama komisjonis, töötame koos. jah, ja meil on võimalik esitada küsimusi siis ka härra Piitile ja kolmele liikmesriigide parlamendi esindajale ja kas teil on juba vastuseid nendele küsimustele? professor Piit, minu arvates on väga muljetavaldav, et siin lihtsalt ei näidata näpuga teiste peale. et arutelu on tõesti ülemaailmne ja me aitame tõesti eh, inimesi, eh, kes selliseid maksuparadiise kasutavad, et me lubame sellistel kohtadel eksisteerida. näib, et Euroopa Liit eh, ei ole õigel kursil. meil on küll erimaa, eriarvamusi, aga siiski ka mm, näiteks on meil ühisarvamusi, näiteks see, et tulu saavad omanikud tuleb kindlaks teha, et on vaja infovahetust finantsinstitutsioonide vahel, samuti eh, ettevõtete registri vahel. mina ei läheks nii kaugele, et ma sellised struktuurid üldse ära keelaksin, aga meil on vaja läbipaistvust kõigepealt. me võime seda asja loomulikult arutada, aga kui eh, läbipaistvusega on asi paigas, kui sellised varifirmad ei ole enam atraktiivsed, siis juba probleem on pooleldi lahendatud, aitäh. härra Kroot, palun jah, äh, ma arvan, et äh, Holland peab äh, jah, tõesti tunnistama, et ta on süüdi maksude varjamises, nagu härra Sesselbaum ütles, Holland on osaks probleemist ja na-, ning ma arvan, et Hollandi käitumine on viimasel ajal ka oluliselt muutunud ning üha rohkem ja rohkem meetmeid on võetud kasutusele eh, just selleks, et võidelda maksudest kõrvalehoidmisega. kõige viimane ettepanek, millega me oleme tegelenud, puudutab eh, meetmeid ah, agressiivsete maksudest kõrvalehoidmise strateegiate vastu ning samuti äh, sätteid, mis puudutavad maksuküsimustega tegelevaid advokaate, aga äh, väga palju on veel vaja ära teha. aitäh, kas keegi veel soovib sõna võtta või ootate? jah, palun. aitäh, äh, aitäh ma olen täiesti nõus sellega, mis öeldi, et meil on kõigepealt vaja Euroopa Liidus endas asjad korda teha ja alles äh, siis saame, äh, selle asemel, et äh, kaitsta omaenda nii-öelda finantssfääri, oma avalikke, niisiis alles siis võime hakata tegelema maksuparadiisidega, pangaparadiisidega. Luksemburgi lekked ei puuduta üleüldse maksupettusi, ütlevad mõned aga samas on tegemik, tegemist jällegi meetmetega, mis aitavad nii-öelda riigikassast äh, raha äh, välja viia, nii et, et äh, liikmesriik, ma arvan, et ka siin me peame tegema samme selleks, et maksustamisküsimusi Euroopas harmoniseerida Äh, ja eriti selles osas, mis puudutab hargmaiste ettevõtete maksustamist, sellepärast et liikmesriigid praegu ajavad sellist maksukonkurentsi, mis lihtsalt mõjub katastrofaalselt riigi rahandusele. nii et, et äh, meil on vaja tõesti maksustamisküsimust äh, optimeerida niimoodi, et liikmesriik saaks olla suveräänne. aitäh. härra Krainer, kas teie soovite ka midagi? jah, paar asja. kõigepealt mustad nimekirjad on head, äh, need on suurepärased, Austrial oli sellest kasu, meid äh, ähvardati oma pangandussaladuse pärast sellisesse nimekirja panna ja see aitas meil muutuda tsiviliseeritumaks riigiks. ja nüüd äh, osaleme ka automaatses infovahetuses, nii et, et sellised nimekirjad on head ning teine asi, ma ei ole härra Bushiga alati nõus, aga täna nõustun küll sajaprotsendiliselt. aitäh järgmine on siin Miguel Diago Portugali parlamendist, kus ta on? jah, palun. aitäh, lugupeetud esimees. ma esindan Portugali kommunistlikku parteid ning ma olin finantssüsteemi uurimiskomisjoni liige ja olen olnud äh, Portugalis kolme uurimiskomisjoni koosseisus. ja mida neil kõikidel asjadel ühist on? maksuparadiisid, offshore maksuparadiisid, riigid, kus on selline maksusüsteem, mis äh, ilmselgelt Äh, äh, annab eeliseid teatud ettevõtetele, kus on süsteem, mis võimaldab raha pesta. ning loomulikult on kaotajaks lõppkokkuvõttes äh, teised riigid. mõned inimesed ütlevad, et offshore on kapitalismi võõrkeha see tegelikult ei ole osaks normaalsest kapitalismist, aga minu arvates nad on kapitalismi toimimisel lahutamatuks koostisosaks. ma arvan, et meil on vaja palju realistlikuma lähenemist. me peame tunnistama, et offshore eh, firmad on osa kapitalismist. Eh, raha kandmine offshore firmadele ja tulusaajate varjamine ma, ma ei tea, no kas me tahame, et siin keegi peaks hakkama politseinikuks? Äh, siin on täna välja pakutud mitmeid lahendusi, nagu näiteks mustad nimekirjad. Äh, kõikidel riikidel on praegu oma must nimekiri, aga need lahendused, mis on välja pakutud, ei ole üldse keerulised, aga näib, et ei ole poliitilist tahet neid ellu rakendada, seda siin ka juba öeldi Äh, makse tuleb maksta paigas, kus ettevõtted oma kasumit teenivad, mitte seal, kus asub nende peakorter. tuleks äh, keelata ära äh, igasugused ülekanded offshore firmadele ja ja me peaks lõpetama selle, et finantssüsteemi auditeerivad erafirmad aitäh! järgmisena on mul siin nimekirjas Kreeka parlamendi saagik Ata-, Atanasio, palun. aitäh! ma tahtsin rääkida Panama paberitest, aga mul tegelikult ei ole midagi lisada sellele, mida härra Boss Bundestagist ütles. professor Piit äh, aga ütles ühte-teist, mis veenis mind, et me teeme vea äh, mida me tegelikult ei tahaks teha. me kasutame tõde teise tõe varjamiseks. Äh, härra Piit rääkis räpasest rahast, ta kasutas seda sõna ja kui me täna ei räägiks siin Panama paberitest, vaid räpasest rahast, siis mis võiks juhtuda? me oleme praegu rääkinud Apple'ist ja Amazonist, Ameerika firmadest, jah. aga me peame Panama paberitega midagi tegema, mina ise olen ajakirjanikuna töötanud nelikümmend aastat, aga kui tänase arutelu pealkiri oleks räpane raha, siis Äh, saaksime kõnelda ka räpastest pankadest. Milanos on praegu käimas kohtuprotsess, ma loodan, et Itaalia kolleegidel on selle kohta midagi öelda. Bloomberg möödunud nädalal äh, samuti kirjutas üht-teist selle kohta. me ei saa lihtsalt rääkida Panama paberitest, me ei saa lihtsalt äh, rääkida sellest, mis juhtus möödunud nädalal Milanos ja sellest, millest Bloomberg teatas kümme miljardit dollarit lihtsalt jäi raamatupidamisest välja. kui üks suur Euroopa pank, üks Euroopa suurimaid unustab lihtsalt oma arvepidamisest kümme miljardit dollarit äh, välja, siis mina ei saa küll vaikida. professor Peet, kui meie teema oleks täna räpane raha, miks me ei võiks siis rääkida ka Volkswagenist, me teame, et selle ettevõtte üks esindaja on USA-s vahistatud. niisiis, kas me oleme USA-st maha jäänud? kas tegemist on tegudega, mis karistatakse ainult USA-s, aga mitte Euroopa Liidus? kõnelejal palutakse hakata lõpetama jah, need asjad ajavad mind tõesti vihale, ütleb kõneleja, äkki annate mulle veel natuke kõneaega juurde? Äh, ma olen samuti Saksa ja Kreeka sõprusdelegatsiooni juht äh, Kreeka parlamendis. esimees äh, ütleb, et ta ei tahaks olla ebaviisakas, aga siiski kõneleja peaks lõpetama. Te olete kohtunud Joosef Stiglitsiga, te rääkisite varimajandusest ma loodan, et te olete arutanud ka riikide riigivõlga, Euroopa Liidu liikmesriikide riigivõlga, sellepärast et eile ma rääkisin Joosep Stiglitsist ja Paul Krugmanist ja härra Dombrovskis lihtsalt äh, lükkas tagasi kõik, mis ma ütlesin, aitäh aitäh, meil oli kokkulepe, et kaks minutit kõneleja kohta, sellest peaks ka kinni pidama suur aitäh. ja siis üheksandal veebruaril järgmisel Panama paberite komisjoni eh, istungil kuulame ära nii suurte pankadega kui väiksemate jaepankade esindaja, nii et eh, Deutsche Bank ei ole küll kohal, aga eh, aga me kohtume ka nendega, niisiis ja nüüd Mart van der Vende Hollandi senatist, palun. aitäh, esimees. ma kuulasin suure huviga ekspertide ettekandeid ja tahaksin avaldada neile tunnustust ja öelda järgmist. üks hiljutine areng jäi mainimata. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopa Nõukogu parlament võttis vastu resolutsiooni kaks, üks, kolm, kuu, null, mis puudutas äh, Panama paberite õppetunde. ja äh, samuti on avaldatud õiguslik arvamus selle resolutsiooni kohta ja ka minu äh, nõuanne läks sinna sisse viis punkt kaks Euroopa Nõukogu peaks paika panema rahvusvahelised reeglid koos OSCD-ga selleks, et saaks otseselt maksustada sissetulekut maksuparadiisidest saadud firmadest niisiis äh, saaksime jagu nendest juriidilistest takistustest, äh, mis meie teel praegu on, mida aitavad eksperdid äh, sellest ettepanekut, kas see oleks järgmine samm võrdlemaks maksudest kõrvalehiilimise ja agressiivse maksude ajatamisega, aitäh. järgmisena Euroopa Parlamendist Louis Michel, palun. Oui, monsieur le président jah, lugupeetud esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki sõnavõtjaid ja tahaksin natuke konkreetsemaks minna. muidugi mõista jagan äh, teie äh, emotsioone siin seoses selle fenomeniga ning ka seoses sellega, mida me näeme kõikides liikmesriikides, sellepärast et lõpptulemusena kõik sõltub ju poliitilisest tahtest. aga nüüd konkreetselt. mis te olete saanud teada äh, vahendajatele kehtivatest hoolsusnõuetest, kas on liikmesriikides asutusi, kes kontrollivad selle tõhusust, kas seda kontrollitakse äh, ennetavalt või alles siis, kui on probleem tekkinud. teiseks, mida te arvate finantsüksuse loomisest Euroopa tasandil, mis peaks võimaldama paremini kontrollida kahtlusaluseid riikideüleseid tehinguid Euroopas. ma tahaksin samuti teie arvamust teada selle kohta, kuidas äh, FATCA toimib Ameerika Ühendriikides, Ameerikas on tegemist kohustusega äh, teavitada äh, valitsust kogu oma varades, varast, mis asub väljaspool riiki. kas te usute, et Euroopa tasandil oleks võimalik seda ka teha? härra Pitt, äh, te mainisite oma vastustes seda, et tihti kasutatakse Šveitsi advokaate. kas te saaksite äh, natukene täpsemalt rääkida, mis põhjustel kasutatakse niivõrd palju Šveitsi advokaate. päris äh, huvitav oleks saada natuke rohkem teada selle kohta. ma olen juba korduvalt küsinud, aga ma tahaksin, et te ütleksite, mis on teie jaoks Äh, maksude optimeerimine, mis on maksudest kõrvalehoidmine ja mis on maksupettus. härra Lavesh, võib-olla teid üllatab, kuid suuresti jagan teie arvamust. tihtilugu optimeerimise, kõrvalehoidmise ja pettuse vahel piiri ei olegi liigne optimeerimine ongi see, mis võimaldab tihti petta, teha, muuta ebaseaduslik käitumine seaduslikuks. Eh, kas te saaksite natuke pikemalt sellele peatuda? aitäh, härra Michel, ma esitaksin konkre-, neile, kellele esitati konkreetsed küsimused. Eh, palun vastake, professor Piit, kes alustab, palun? jah, suur aitäh, räägin inglise keeles. üks küsimus oli hästi spetsiifiline. Eh, kolmeteistkümnes küsimus, mis te mulle esitasite mis puudutas Genfi advokaate. kuidas on võimalik, et äh, just äh, on niivõrd palju Šveitsi advokaate, äh, läbi kelle siis kogu see Panama paberite süsteemile juurdepääs toimis? Panama leke oli miski, mis alles avas need väravad meie jaoks ja tegelikult siin me näeme just nimelt äh, seda vahet, mis on traditsioonilise õigustöö vahel ning äh, teisest küljest siis advokaatide vahel, kes tegelevad äh, vahendajatena. Nende kahe vahel on selline hall tsoon. võib-olla peate te advokaadina oma kohustusi täites hoidma raha, oma kliendi raha, see on nüüd traditsiooniline töö, aga kui hakatakse looma struktuure selleks Äh, offshore ettevõtetega ning avama pangakontosid, siis ütleksin, et see äh, käib juba finantstegevuse alla. Äh, praeguse mõiste kohaselt nii see ei ole, aga Šveitsi parlamendis see küsimus tõstatati, seal midagi ei muudetud ja seda see kolmeteistkümnes küsimus puudutabki, aga mina tahaksin, et vaataksite järgi, kas teie koduriigis on olukord teistsugune ja kas Euroopa direktiiv on ikkagi nii selgesõnaline. kaks märkust veel, nõustun Kreeka kolleegiga, see teema on lai ja puudutab niivõrd palju makse kui ka rahapesu ja võib-olla veel muidki küsimusi ja viimaseks must nimekiri, mida siin on mainitud. et see on natuke keerukas, sellepärast et te mõistate ise ka, et te olete osaks probleemist või siis meie oleme. musta nimekirja koostamine on keerukas, kui ise, ise ollakse osa probleemist. OECD kogemus ja minu kakskümmend viis aastat kogemust korruptsioonivastases tegevuses Äh, aitasid välja töötada ühised nimetajad. seejärel tuleks pöörduda liikmesriikide poole ja ütelda, et te peate nüüd hakkama seda ellu rakendama või siis teine võimalus on, et luuakse, et üleüldine äh, teabetalitus aga kindlasti tuleks kontrollida, kas liikmesriigid täidavad rahvusvahelisi standardeid ja kui, siis eh, selles jõutakse ühele meelele ning eh, kohaldamist, rakendamist kontrollitakse, siis saab juba ütelda, kas on riike, territooriume, mis ei tee koostööd ja nemad on siis võimalik musta nimekirja panna, see oleks eh, võib-olla tõsiselt võetav kes esimesena vastab, härra Kroot? Ehm, jah, kaks asja. esmalt rahavood, mis lähevad maksuparadiisidesse. Hollandi parlament nõustub, et me peame sellega tegelema Euroopa tasandil me tahame vaadata, kuidas oleks võimalik sellega ka Hollandis endas tegeleda. siiani ei ole me aga suutnud saavutada toetust FATCA, mida me siin saaksime sarnast teha me arvame, et kui USA-s oli võimalik FATCA teha, siis me peaksime suutma ka siin seda teha, meil on ju riikidepõhised aruanded, sanktsioonid eh, hargmaiste ettevõtete vastu. mitte ükski hargmaine endale ettevõte ei saa endale lubada seda, et ta ei tegutseks Euroopas ning see on ka põhi, põhjus, miks me peaksime sellega tegelema. härra Lauei jah, vastamaks härra Michelli küsimusele. me küsitlesime kõige olulisemaid eh, Belgia panga BNP Paribas Fortis ja teised, Dexia ja teised ja lisaks veel eh, varahalduspanku ning eh, nemad selgitasid meile, et neil ei ole mitte mingit pistmist rahvusvahelise pettusega, kõik on hästi, nende olukord on terve ja puhas aga tegelikult enamusel neist oli mm, filiaale fina- äh,, maksuparadiisides. ma mõistan, et tegemist on äh, nende oma teadmistega, nad on loonud andmekeskused ja on, me saime neile andmetele juurde ja üldine mulje oli siis selline, et me ei usu hästi sellesse, mis nad räägivad, aga ja me peame ka ise tagama selle, et ei tekiks kiusatust äh, pöörduda tagasi selliste vanade taade juurde. härra Michel, aga kindlasti ei ole võimalik suurt rahvusvahelist pettust äh, korraldada, kui ühest küljest ei ole aju, kes selle loob ja teiseks äh, äh, äh finantsskeemi äh, ning sellest tulenevalt me peaksime rohkem tähelepanu pöörama finantsregulaatorite tegevusele. me teame, et praegu on olemas raamistik, mis võimaldab äh, kor-, äh, korraldatud maksupeetuse vastu rohkem äh, võidelda. seda raamistikku ei ole aga kunagi ellu rakendatud, sellest ollakse teadlikud ning ettepanekuid olukorra parandamiseks on tehtud ma olen muidugi mõistan nõus, et loodaks Euroopa-ülene asutus, amet, mis võimaldaks paremini kontrollida finantssektorit ja võimaldaks võidelda siis maksuparadiiside ning maksupettuse vastu. suur aitäh teile! härra Greiner, te ei pea, aga võite. see Äh, Euroopa ei tohiks ennast väiksemaks teha, kui ta on. jah, Euroopa saab suuremaks, kui me ühiselt tegutseme ja kui keegi meist ei üritaks teiste kulul endale mingeid eeliseid saada. Äh, koostöö äh, liikmesriikide vahel ja mitte konkurents liikmesriikide vahel on see, mis viib selleni, et Euroopa on suur. muidu oleme me väikesed, väga väikesed. aitäh selle üleskutse eest ja nüüd veel kolm liikmesriikide parlamendi sõnasoovijat, kõigepealt Arnold Merkis Hollandist, Hollandi parlamendist, palun. aitäh. ka mina osalen uurimiskomisjonis koos kolleegiga ja ma kuulsin siin kritiseeriti Hollandit mõneti ja ma usun, et põhjust on kritiseerida. aga Hollandi parlamendis me samuti kritiseerime seda. näiteks meie valitsus üritas edasi lükata eh, selle lahenduse kehtestamist, millega Äh, komisjon välja tuli hübriidlahenduste äh, kohta, mis võimaldavad äh, suuremahulist maksudest kõrvalehoidmist ja me lükkasime edasi selle kuni aastani kaks tuhat kakskümmend neli. parlament aga ütles ei, ei, me ei taha, et seda edasi lükataks, nii et hea on teada, et Hollandi parlament ei taha edasi lükata seda. see on ka põhjuseks, miks me tegelikult peame üksteiselt õppima. me ju peame oskama küsida ka õigeid küsimusi omaenda valitsustelt. selle kõige kohta on palju ütelda, aga ma tahaksin ütelda, et maksudest kõrvalehoidmine, maksude vältimise küsimus on natuke keeruline, aga must nimekiri. jah, meil on vaja head definitsioonid see paika panna kui komisjon ütleb, et äh, riik, kus äh, maksud on väga madalad või neid ei ole, ei ole maksuparadiis, siis meil on sellega probleem. meil peaks olema vähemalt mingi miinimum paika pandud ja ma tahaksin äh, küsida teilt, kas te nõustute selle mõttega, samuti ei tohiks maksupuhkust pakkuda ei tohiks olla mingeid majandustsoone või erirežiime. seega ma leian, et me peaksime keskenduma just mõistele kui sellisele, vastasel juhul läheb nii nagu varem ja OECD-ga. pärast, mm, mõne aja vältel neil oli küll must nimekiri, aga selles nimekirjas ei olnud mitte kedagi. Äh, suur aitäh ja nüüd on meil ühtekokku veel üheksa sõnasoovijat ja kakskümmend viis minutit aega ja äh, äh, lõpetuseks tahaksin sõna anda veel ka ekspertidele Inesis Pukis Läti parlamendis saab sõna järgmisena, niisiis palun. jaa, Labriit, kolleeg. suur tänu. kallid kolleegid, ma tahaksin toonitada, et Läti toetab rahvusvahelisi algatusi ja ka Euroopa Liidu algatusi maksudest kõrvalehoidmise valdkonnas ning rahapesu valdkonnas. meiegi kannatame maksuparadiisidesse paigutatud äh, variettevõtete tõttu äh, meil on äh, me päris mitmeid selliseid ettevõtteid meie väikese majandusruumi kohta päris suur arv. aga sellistes küsimustes on oluline ennekõike see, et maksude jaotuse puhul oleks õiglane jaotus see on oluline ka ettevõtjate jaoks, sest et nemad loovad lisaväärtust. selleks, et saavutada õiglane jaotus, teeme meie omalt poolt Lätis tööd nii valitsuses kui parlamendis me loomulikult äh, küsime ka ettevõtjate arvamust, aga nende huvid on hoopis teistsugused. hiljuti liitusime OECD-ga ning ka selles organisatsioonis on suunised siduva iseloomuga, loodetavasti aitab ka see meil rahapesu vastu võidelda. kõik teavad, et üks olulisemaid äh, mõtteid mõtteid, äh, mida paljud eelkõnelejad on juba maininud, on see, et makse tuleb korjata seal, kus teenitakse kasumit. ja seetõttu on mul üks küsimus meie tänastele esinejatele. nimelt, kui kaugele oleme jõudnud automaatse teabevahetusega, mis puudutab maksudokumentatsioone ning maksuotsuseid? selline automaatne teabevahetus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel peaks olema tagatud. ning äh, seda tuleb teha kiiresti, sellepärast et äh, see on äh, ühiskonna huvides ning liikmesriikide huvides. kui me ainult teeme suuri sõnu, ja ei rakenda seda mõtet täiel määral ellu, siis jääme ühele kohale tammuma. suur tänu! ja viimane kõneleja on Äh, Malta parlamendi esindaja, härra Abunitši. suur tänu, härra, ja suur tänu kõigile, kes on täna siia kohale tulnud. mina äh, olin, äh, olen olnud minister ja Malta valitsuses ja ministrina juhin ma kahte Euroopa Liidu nõukogu selle eesistumise ajal, justiitsnõukogu ning kultuurinõukogu ning olles minister, panin ma kõik teie märkused kirja oma sõnavõtus. räägin kõigepealt sellest, mida Euroopa institutsioonid on teinud. ja ma ise olen lühike mees ja räägin ka lühidalt kõigepealt siis jah, mida Euroopa institutsioonid on teinud äh, pärast Panama dokumentide skandaali? ja siis tahaksin teada, mis äh, eksperdid arvavad sellest äh, kolmesest lähenemisest, rahapesuvastane direktiiv on üks osa sellest, loodetavasti Malta eesistumise ajal ja triloogi ja läbirääkimised lõpevad enne suve ja teiseks on siis kriminaal- õiguse kasutamine rahapesu vastases võitluses, sellest on rääkinud justiitsministrid ning eelmisel nädalal Maltas saavutati üldine kokkulepe, kui toimus mitteametlik äh, justiitsministrite nõukogu ja kolmas osa sellest paketist on ähm, varade külmutamine ning konfiskeerimine äh, ning selles vallas on ka ministrid vägagi positiivses koostöövaimus eelmisel nädalal koostööd teinud. nii siis äh, minu enda sõnavõtu teises osas äh, üks äh, minu opositsioonis olev kolleeg võttis siin ennem sõna ja asus lahingule. ma ütleksin, et kõnealune isik on küll viimane, kes võiks oma hakata seisukohti avaldama hea valitsemistava osas, meenutagu ainult omaaegu ministriga, enne kui hakkab kividega loopima. ja ja kolmandaks räägiksin äh, paari sõnadega ma-, sõnaga Maltast äh, ja meie selle valdkonna pingutustest äh, Maltas on terve, tugev ning eeskirjades kinnipidev finantsteenuste sektor, ma ei hakka siin üldsegi ära kuulama mingisuguseid väiteid selle kohta, et meie oleme maksuparadiis, kõik valitsused Maltas on juba aastaid kandnud hoolt selle eest, et me peaksime kinni eeskirjadest, et meil oleks tugev, tõsiseltvõetav finantsteenuste sektor. ning ma ei hakka mingisuguseid solvanguid siin kuulama. jah, me ei hakka siin valimiskampaaniat pidama, selle, seda te teete Maltal. ja nüüd äh, on veel äh, kolleegide sõnavõtusoove ja lõpetuseks peame veel ekspertidele sõna andma ja meil on ainult kakskümmend minutit veel, nii et, et ma palun, et kõik sõnavõtjad tõesti reeglitest kinni peetakse, Darius Rosati, siis Fabio De Masi, siis Jeppe Kohvort, raportöör ja siis jälle ülejäänud kolleegid. Darius, palun. koordinaator de IFOP frak-. Eh, rahvapartei eh, koordinaator Panama paberite komisjonis. Eh, suur tänu, mina tahaksin tänada meie tänaseid esinejaid, kes võimaldasid meil huvitava pilgu heita sellele väga päevakajalisele küsimusele maksudest kõrvalehoidmine ja maksude, maksustamise vältimine. Äh, peamiselt on see küsimus suunatud härra Piitile, aga ka teised esinejad võivad vastata. kõik äh, kõnelejad on siin rõhutanud, kui oluline on vahendajate roll selles maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise protsessis. Need vahendajad võivad olla näiteks äh, õigusfirmad, äh, pangad loomulikult äh, ja nõustajad. pankasid reguleeritakse, aga teisi neid rühmasid, kui neid reguleeritakse, siis tegemist on no, isereguleerimisega, mis on käitumisjuhendi kujul või midagi selle sarnast kas sellisest äh, iseregulatsioonist piisab äh, selleks, et selliste vahendajate sellist tegevust äh, pidurdada? et need vahendajad ei aitaks kaasa ebaseaduslikele rahaliikumistele ning maksuparadiisides kontode avamisele kas võiks mõelda riiklikele sekkumisele selliste ametite teatavate tegevuste valdkonda? ja teine kommentaar puudutab Ameerika Ühendriike. Panama komisjoni töö käigus oleme kuulnud ekspertidelt, kes on meil külas käinud, et Ameerika Ühendriikides on õnnestunud äh, maksudest kõrvalehoidmist ning maksupettusi vältida äh, FATA äh, õigusakti teel kas oleks ka võimalik Euroopas midagi FATKA sarnast vastu võtta? kas see oleks hea samm selliste halbade tavade vastu võitlemisel? aitäh, härra Rosati ja nüüd Fabio De Masi, Panama komisjoni asepresident, suur aitäh, lugupeetud. Malta kohta ei ole mul eriti midagi öelda kui mingi riigi esindaja ütleb, et minu riik ei ole maksuparadiis, siis ta tavaliselt seda on ma jagan kolleegide hinnanguid ja ma leian, et te olete juhtinud tähelepanu sellele, et meil Euroopas on maksukartellid, meil on pangad, kes teevad kriminaalseid tehinguid ja on loonud sellise offshore firmadel põhineva tegevusmudeli ja ma toetan paljut, mida ütles Austria esindaja, tõepoolest on siin mm, et nii Saksamaa äh, valitsus äh, kui, äh, kui ka liidumaade valitsused tõesti on toetanud sellist praegust lähenemist Äh, maksukonkurentsi põhjustel. meie siin Euroopa Parlamendis äh, räägime praegu nendest pärandifondidest, äh, kas nendega peaks kaasnema ka avalikustamiskohustus, sest seal ei liigu ju raha, vaid liigub nii-öelda pärand või vara nii et kas ka nende omanikud peaksid olema avalikud ja siis veel kogemused finantsteenuste rakkerühmaga, meil on on äh, siin äh, mitmed äh, riigid, suured riigid sattunud musta nimekirja, samas sellised tavalised kahtlusalused nagu Panama, Bahama seal ei ole ning minu arvates finantsvetuste rakkerühm Äh, lihtsalt ei tegele muuga kui kohvi rüüpamisega, nii et, et äh, minu arvates äh, me peaksime tegelema ka sellise teemaga nagu konstruktiivne reeglite mitteteadmine. paberite järgi on kõik korras, aga praktikas asju ette ei rake-, ellu ei rakendada, sest niimoodi te, te takistatakse finantspettuste vastase rakkerühma tegemist. ja ma ei tea, kas meil oleks vaja sanktsioone näiteks selliste riikide vastu, aitäh aitäh, härra Demasi ja Jeppe Koopert, meie kaasraportöör. For... suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka meie esinejatele huvitavate sõnavõttude eest. paar äh, kommentaari minu poolt äh, kõigepealt me räägime siin sellest, äh, kuidas me saame anda volitused liikmesriikidele tagasi maksuvaldkonnas, rahapesu valdkonnas ning ka terroristide rahastamist takistamise valdkonnas. me näeme, et üleilmastumine ning ka meie ühtne turg annab kätte ka halbadele inimestele mõningad tööriistad kuritegevusega tegelemiseks. seetõttu meie võitlus ja meie missioon on ühine. ja Deutsche Bank sai just suure trahvi selle eest, et nad ei täitnud rahapesu äh, eeskirju, äh, pool miljardit äh, Ameerika Ühendriikide dollarit, äh, sellepärast et nad aitasid äh, kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani äh, Venemaa raha pesta ja nii edasi ja nii edasi. Louis Michel rääkis ka sellest, et meil on vaja Euroopa finantsluureüksust. me oleme kuulanud siin õiguskaitseorganite arvamusi kuulamiste käigus Euroopa Parlamendis ning näeme, et tõhusast koostööst liikmesriikide vahel õiguskaitseasutuste tasandil jääb puudu, seda tuleb siis teha Euroopa tasandil oleme siin rääkinud maksudest kõrvalehoidmisest ja meil on siin on olnud äh, äriühingute maksustamise äh, kontaktrühm, aga see ei toimi. see ei toimi, sellepärast et liikmesriigid äh, teevad oma tööd salastatult, nad võtavad vastu otsuseid ükshäälseid ning ei ole olnud võimalik kahjulikke piiriüleseid maksurežiime kõrvaldada nagu näiteks see patendiboksi küsimus. mida me siis saame liikmesriikides teha seda, selleks, et äh, oleks suurem läbipaistvus ning äh, sellised kahjulikud maksurežiimid, mis tegelikult maksuraha äh, röövivad meie ühiskondadelt, välja juurida. ja olen nõus Austria kolleegiga, aus äh,, läbipaistvus, tõhus koostöö, õiglane maksustamine on küsimused, mis peavad olema meie päevakorras. aitäh! aitäh, Jeppe, ja järgmisena ja palun, et te teete lühidalt Belgia kolleeg Euroopa Parlamendist, Pükk Baier. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu kõikidele esinejatele selgituste eest, suur tänu ka eh, meie külalistele parlamendiliikmete käigus. Teie ettepanekud olid väga, väga huvitavad. mul on kolm küsimust, kõigepealt eh, parlamendiliikmetele, kas te oskate mulle öelda pärast Panama dokumentide skandaale, kui mitmeid eh, toimikuid on avatud äh, teie finantsuurimisüksustes ja siis veel pangad on äh, vahendajad, äh, aga siis valitsuste nõustajad, nõustamise ettevõtted, need suu-, suur nelik. kas olete kuulnud sellest, et äh, huvide konflikt ja milliseid meetmeid plaanitakse huvide konflikti takistamiseks. ja ähm, äh, kuidas me saaksime edaspidi paremini selles valdkonnas ühiselt koostööd teha? Viegas from Portugal. Miguel Viegas Portugalist, kes on samuti Euroopa Parlamendi saadik. palun. Please. Eh, uma primeira questão ao Sr. Ahmed, eh, que tem a ver com... Ah, minu küsimus on suunatud ah, härra Ahmedile. Te rääkisite siin ah, nendest huvidest, mis võimaldavad maksueelseid tulemusi vähendada, kapitalinäitajaid vähendada. see on üks osa Belgia maksusüsteemist, mis annab ettevõtetele üüratuid maksusoodustusi Euroopa tasandil on, võideldakse maksudest kõrvalehoidmise vastu. mida teie arvate selle eh, vastuolu kohta? kas on võimalik sellest eh, veelgi tavast, nendest suurtest maksusoodustustest vabaneda? ka teistes eh, õigusruumides võib olla sarnaseid probleeme. ja veel üks küsimus, kuidas võetakse direktiive praegusel hetkel üle liikmesriikide õigusesse. Šveitsis näiteks äh, tuleb äh, esitada informatsiooni äh, sularaha ülekannete üle ainult siis, kui see on rohkem kui kuus tuhat Šveitsi franki. nagu näete, siis väga erinevalt võetakse Euroopa tasandi sätteid riigiti üle. ja siis need äh, kasusaajad, omanikud, tegelikud kasusaajad, äh, kümme protsenti, kakskümmend viis protsenti, äh, mis määrast see algab? millised on teie täiendavad ettepanekud, mis aitaksid meil selle meetmele tõhusust paremini tagada? meil on siin veel sõnavõtjaid, nii et, et me peame tegema lühimalt. Elis Schlein järgmisena. Thanks, Chair. Dear colleagues, it's a... suur tänu, kallid kolleegid, mul on rõõm teiega siin täna mõtteid vahetada. leian aga, et ühest mõttevahetusest ei piisa. me peame tegema tihedat koostööd ka tulevikus, sellepärast et maksude maksudest kõrvalehoidmise ning maksustamise vältimise vastu võitlemine aitab äh, kodanike jaoks õigustada Euroopa Liidu eksistentsi. kui saab ühest kohast maailmas äh, kiiresti raha liigutada mujale, äh, siis tuleb ka, ka tõhusamalt ning sobivamalt reageerida. olen nõus härra Graineriga. kuidas saab Euroopa Liit olla säästlik, kui me kõik tekitame konkurentsi, kus igaüks üritab vähem makse maksta, siis jäävad kõik kaotajaks asi võib jõuda isegi nii kaugele, et hargmaine ettevõte maksab null koma null null null viis protsenti makse. see juba iseenesest näitab, et pärast seda variseb kogu süsteem kokku. kuidas me saame leppida sellega, et valitsusjuhid mitte kaugel siit suruvad üksteisel kätt ning samal ajal üritavad üksteisele kärbseid pähe ajada ning meie kodanikelt väga olulisi ressursse röövida ma tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa dimensioonist üksi ei piisa, me peame tegutsema maailma tasandil ja seetõttu on Euroopa Parlament soovinud, et ÜRO maksustamise komisjonist saaks, Euroopa Liidu maksustamise komisjonist saab tõeline rahvavalitsusvaheline organ. ja nüüd lühik-, lühiduse eeskujuna Anna Gomes, palun. jah. miks rääkida City teest ja, ja, ja tunne oma kliente lähenemisest, madalamatasemelistest ametnikest kui pankade järelevalve tasandil, liikmesriikide tasandil, Euroopa tasandil äh, on Pepsil võimalik pankasid kontrollida Euroopa Liidus juhin teie tähelepanu kirjale, mille sain hiljuti härra Andrea Enrialt EBA-st ja mis puudutab proas de Santose Angola presidendi äh, tütart ja ma arvan, et see probleem ei ole mitte ainult Portugali spetsiifiline. ma ei tahaks rääkida mitte ainult maksuotsustest, mis äh, vaid äh, ka kuldsetest viisadest, investorite programmidest, rah-, kodakondsuse müügist. kas sellised algatused ei ole mitte Euroopa FATCA vastased, kas see ei tähenda seda, et me üritame äh, kõik äh, üksteisest rohkem äh, korruptsiooni soodustada, rahapesu ligi meelitada. ja viimasena saab sõna David Coburn, ECR fraktsiooni koordinaator, härra Coburn, palun tehke ka lühidalt, et me vastuseid kuuleksime. To... suur tänu, härra esimees, meie ei taha maksudest kõrvalehoidmist soodustada ega korruptsiooni samuti, aga maksutõhususega ei ole midagi viltu. Äh, see mõte, et kõik valitsused on õiglased, finantsküsimustes õiglased ning tõhusad, on äh, absurdne. inimesed peavad saama oma varasid kaitsta ebatõhusa, ebakompetentse, korrumpeerunud sotsialistliku või äh, ebaõiglase valitsuse eest ja kõik inimesed ei saa lihtsalt käed rüpes istuda, nad tahavad ka tõsiselt tööd teha ja oma vara edasi anda oma lastele ja miks mitte, nad on ise selle raha teeninud, nad, see on nende õigus Äh, taksud, maksutõhusus äh, äh, on oluline sellest seisukohast, muidu ja kui me anname liiga palju raha valitsustele, siis nad lihtsalt hakkavad seda raiskama, me kõik teame seda. paistab valitsevat arvamus, et valitsused on alati õiged ja head. ei ole. inimestel on õigus oma vara kaitsta, ärgem seda unustagem ja lõpetage see nõiajaht äh,. jah, Need, kes on korrumpeerunud, need, kes on, kes üritavad makse mitte maksta, neid tuleb küll taga ajada, aga me ei pea jahtima neid inimesi, kes tahavad lihtsalt oma varasid kaitsta. mäletage, eelmisel sajandil, tuhande üheksasaja neljakümnendatel külmutati inimese varasid. väga halb kogemus oli see ja inimestel on õigus äh, kaitsele Äh, korrumpeerunud valitsuste eest. E tegemist on EFTD äh, fraktsiooni koordinaatoriga, parandab esimest ennast, mitte ECR-i koordinaatoriga ja tema on ka üks Brexiti toetajatest ja sellepärast ta siin räägib ka praegu maksukonkurentsist. niisiis, daamid ja härrad, suur aitäh väga paljude heade sõnavõttude ja küsimuste eest ja meil on nüüd mõned äh, minutit vastamiseks, professor Piit, palun kõigepealt. aitäh, ma teen lühidalt, ähm, äh, sest küsimusi oli tõesti palju. kõigepealt see äh, nimekirja küsimus, ma arvan, et teil on tegemist kahe teemaga, mis ei ole päris samad. Äh, kõigepealt, kas maksude küsimuses ollakse ausad ja teiseks, kuidas rahapesu vältida, see on läbipaistvuse küsimus, kas me oleme läbipaistvad. ja teine teema, kuidas on lugu maksude ühtlustamisega Ähm, millises poliitilises järjekorras need teemad käsitlemist leiavad, see on äh, küsimus. Äh, see oli niimoodi üldisem märkus, aga nüüd äh, tulen nende teemade juurde, mis on seotud maksude aususega ja rahapesu vältimisega see automaatne infovahetus ja ülemaailmne foorum ja OSCD tegevus, selle läbi me oleme juba üsna palju äh, saavutatud, äh, rong on juba jaamast välja sõitnud, aga need, kes arvavad, et kas need organid on ikka piisavalt tõhusad, jah, neil on õigus kahelda, FATF on natukene formaalne äh, arvestades äh, naaberüksuseid, korruptsioonivastase võitluse üksust näiteks, me siin ei hakanud seaduste põhjal kõike vaatama, siis äh, küsimus äh, eneseregulatsioonist. minul isiklikult on kahtlusi selles osas, kas see on väga hea, meil Šveitsis on üsna palju eneseregulatsiooni äh, usaldusisikute, pankade ja advokaatide osas ja on ka juhtumeid, kus see ei ole toiminud, sellepärast et me oleme saanud infot, et asjad ei toimi. nüüd tulles keskse teema juurde läbipaistvus. jah, ähm, tulu saavad omanikud, äh, see, siin on palju tehnilisi küsimusi. vahendajate küsimus äh, seostub ka sellega äh, ma rääkisin sellest, kuidas advokaatidega ümber käia, jah, midagi me peame siin ette võtma, kui me seda direktiivi arv-, arutame. ja teema, mis Portugali esindaja tõstis, on ka päris tõeline ma olen Dos Santose äh, raamatupidamise aruandeid näinud ähm, ja äh, kui tuleb Sonenkolist nelisada miljonit ja see jagatakse sõprade vahel ära, siis see asi ei näe väga ilus välja. aga reeglid on olemas, asi on nende ellurakendamises, reegleid äh, tuleb rakendada. ma ei usu, et oleks vaja uusi seadusi. Portugalil on seadused olemas, täpselt samuti on olemas ka rahvusvahelised seadused Äh, küsimus on sellest, et kui palju on rahvusvahelisel areenil seda manööverdamisruumi, see on teema, mida, äh, millega puutuvad kokku ka kõik äh, Euroopa Liidu institutsioonid. me jätame liikmesriikidele natukene manööverdamisruumi, mõnikord on see arukas, aga seda manööverdamisruumi saab ka vähendada, öeldes, et sellest lihtsalt ei ole kasu ja seetõttu ma usun äh, seiremehhanismi ja võib-olla pärast kolme-nelja vooru äh, järk-järgult siis hakkame keskenduma millelegi. ma arvan, et see peaks olema kõige olulisem teema ja veel üks teema, millele siin keskenduti. Äh, kahekümne viie protsendine künnis ettevõttele Äh, see on küsimus number neliteist, mis mulle esitati. ma arvan, et jah, teil on õigus. jah, see kahekümne viie protsendi künnis on tõesti hea ja ülejäänud jääksid radarilt välja ja veel üks küsimus seoses selle raamistikuga need päre, pärimisreeglid. Euroopas on need pärimisreeglid erinevad. mõnedes riikides on miinimum, mis tuleb järglastele edasi anda ja kui keegi kasutab selliseid offshore struktuure sellest, nendest reeglitest mööda hiilides, siis see on ebaõiglane, see on ebaaus on riike, kus selliseid reegleid ei ole ja seal on asjad kergemad ja seal on võib-olla ka lubatud siis luua näiteks usaldusfond äh, pärija jaoks. aitäh! Äh, professor äh, Piit on saatnud meile ka kirjalikult vastused. jaga nüüd palun härra Kroot. jah, mul on kaks märkust Äh, kuidas me äh, Hollandis tegeleme Panama äh, paberitega, meil on ligemale seitsesada toimikut, millele maksuasut-, mis maksuasutused on kindlaks teinud ja sada viiskümmend toimingut, millega meil on vaja tegeleda, mille osas on vaja järelmeetmeid rakendada Äh, maksunõustajate kaitse on äh, probleem, äh, kuidas neilt infot kätte saada, see kaitse on väga tugev ja sellega tuleb seaduse tasandil tegeleda. Nad ei tohiks nii kiivalt oma saladusi kaitsta. ja mis puudutab kahtekümmend viit protsenti ja tulu saavaid omanikke, siis meil on seadus eelnõu äh,, nimelt osa, osanike register, et kõik osanikud, ka need, kelle osa on väiksem kui kakskümmend viis protsenti, on seal registreeritud äh, see oleks siis ka uurimisasutustele juurdepääs ja me loodame, et äh, selline seaduseelnõu saab ka enamuse to toetuse. härra Laui, teie kord, ma vastaksin Äh, Portugali kolleegi ja kolleeg Vaieri küsimustele äh, kakssada kolmkümmend üheksa toimikut on meil äh, avatud ja seoses nende Panama paberitega, nii et, et need uurimised käivad, tulemusi meil veel ei ole Eh, finantsvahendajad iseäranis eh, eh, nõuandvad ettevõtted, kellega suur nelik tegeleb. jah, suur nelik tõesti viib läbi auditeid ja annab ka finantsalast nõu ja see tõesti tekitab probleeme, aga me äh, äh, Äh, oleme äh, üritanud seda probleemi äh, lahendada, ma ei tea veel täpselt, kuidas see on välja tulnud, tõepoolest tegemist on teemaga, mille me peame tõstatama ja võib-olla Euroopa tasandil peaks vaatama, milliseid reegleid on vaja selleks, et probleemi lahendada ja ma räägiksin, Euroopas on võitlus võitlus finants, fiskaalparadiisidega, selleks on vaja ühiseid andmebaase ja mis puudutab äh, Portugali, äh, siis meie siin Belgias äh, plaanime läbi viia ettevõtete reform, reformi, millega me tahaksime sellistele asjadele lõpu teha, aga üksmeelt selles küsimuses ei ole ma arvan, et lahendused ei ole head ei Belgiale ega naaberriikidele. aitäh, härra Laui ja härra Grainer lõpetuseks. aitäh! ma tahtsin öelda, et viimane sõnavõtt šokeeris mind, nii selle toon kui sisu, aga võrrelda Apple'it äh, holokausti ohvritega ja võrrelda kõiki Euroopa valitsusi Ehm, ehm, Iirimaade natsi režiimiga, see, no mulle, see on, on üsna šokeeriv ja üsna šokeeriv on kuulda midagi sellist siin avalikus arutelul. aga nüüd küsimuste juurde, riigipõhine aruandlus, kas see peaks olema avalik? jah, ma arvan, et see peaks olema. tegemist ei ole ju striptiisiga, tegemist on lihtsalt arvudega äh, Äh, nii et, et tegelikult äh, ei äh, paljastata ju kogu infot kohalike ettevõtete kohta. ma arvan, et need asjad peaksid olema avalikud nii Saksamaal kui ka Austrias, niimoodi oleks meil rohkem läbipaistvust. ma ei usu, et, et et äh, me ei tohiks neid asju avalikuks teha. aga läbipaistvus koostöö maksustamisküsimustes on minu arvates kõige olulisem ja veel üks asi. Äh, tihtipeale räägitakse maksuparadiisidest mulle tundub, et äh, me kasutame seda sõna positiivse tähendusega, aga ta ei ole positiivne, see on lihtsalt mäda soo. nii et, et Äh, äh, me ei tohiks kasutada sõnu oaas või paradiis. me peaks neid soodeks kutsuma, sellepärast et raha läheb seal kaduma. aitäh, äh, härra Greiner jah, kogu istungi kohta koostatakse protokoll ka vastuste kohta ja siis te saate ka kõike sealt järele kontrollida. mina härra Cobani äh, sõna, sõnavõtust päris hästi aru ei saanud. Äh, ma pean läbi kontrollima, mis ütles. me teame, kuidas meil siin asjad välja näevad, nii et, et tänan kogu südamest kõiki, kes siin kohal olid, kes töös osalesid. ma arvan, et meie töö oli väga hea, kuna aega on vähe, siis me mingit lõppsõna, lõppkokkuvõtet enam teha ei saa ja tahaksin tänada ka Econi komisjoni liikmeid, aitäh kõigile! suur aitäh! suur aitäh selle väga huvitava esimese arutelude vooru eest ja läheme nüüd minuti pärast Äh, teeme praegu äh, siiski kaheminutise pausi, ütleb esimees ja siis alustame oma arutelude teise osaga ja räägime kapitaliturgude liiklust ja Euroopa äh, finantsteenuste ühisturust, nii et, et väikene paus, ärge saalist palun ära minge.